ettepanek, see on Miguel äh, Angel Martineselt, see puudutab soovitust komisjonile e, kaebuse osas sada kaheksakümmend viis kaks tuhat viis ja puudutab tõlkide vanust. suur tänu, lugupeetud president, äh, äh, volinik, kahe tuhande viiendal aastal ei võetud ühte äh, vabakutselist tõlki enda, enam tööle Euroopa Komisjoni poolt, kuna ta oli kuuekümne viie aastane. ta esitas kaebuse Euroopa ombudsmanile vastavalt, äh, kuna leidis, et põhiõiguste hartat on rikutud. komisjon ja parlament otsustasid äh, nimelt, et ei võta tööle enam üle kuuekümne viie aastaseid äh, tõlge ehk siis tõlge, kelle vanus, vabakutselisi tõlge, kelle vanus oleks suurem kui nende oma ametnikest tõlkide vanus. vastavalt kohtupraktikale leidis ombudsman, et tegemist on diskrimineerimisega ning põhiõiguste harta rikkumisega ning ta soovitas komisjonil muuta oma suhtumist vastavalt Luksemburgi kohtu otsusele petitsioonide komisjon parlamendist samuti tegeles selle küsimusega ning petitsioonide komisjon toetas ombudsmani arvamust, seda ka mm, resolutsioonis, mis võeti ühehäälselt vastu petitsioonide komisjonis. Euroopa Parlament jätkas äh, üle kuuekümne viie aastaste vabakutseliste tõlkide töölevõtmist, kui see osutus vajalikuks parlament leiab, et ombudsman võib-olla ei ole alati kõige mugavam nõuandja, kuid hädavajalik juriidilistes küsimustes. lisaks sellele tahtsime me komisjonile meelde tuletada, et komisjon ei saa seada enda, ennast kõrgemale teistest ühenduse institutsioonidest. resolutsiooni resolutsioon võeti vastu ju petitsioonide komisjonis ühehäälselt ning see, sellega nõutakse Euroopa Komisjonilt, et äh, Euroopa Komisjon alluks Euroopa Ombudsmani nõudmistele. komisjoni õigustalitus, vabandust, lugupeetud president, lugupeetud volinik ma usun, et selles protsessis on avaldatud survet selleks, et käesolev raport ei jõuakski üldse täiskogu ette. ma usun, et tegelikult on üpriski üllatav, et vanemametnikud on vastu võtnud taolise otsuse ning et seeläbi seavad nad ennast kõrgemale parlamendisaadikutest. lugupeetud president, volinik, me oleme alati soovinud koostööd teha komisjoniga kuid praegu me ei saa nõustuda komisjoni käitumisega ning loodetavasti homne hääletus peegeldab samuti petitsioonide komisjonis vastu võetud resolutsiooni meelsust, mis toetas igati Euroopa Ombudsmani soovitusi. meie sooviks on, et komisjon arvestaks kõikide välja toodud elementidega suur tänu ja proua volinik, palun uh,. suur tänu. ma tahaksin rõhutada, et komisjon on käitunud vastavalt heale tahtele ning täitnud kõiki reegleid. me ei ole otsinud, norinud tüli ei ombudsmani ega Euroopa Parlamendiga. meie arvamus on, et ombudsman pea, vahest tunnustab meie positsiooni. meie arvamus on, et aastate jooksul on vabakutseliste tõlkide töötingimused järjest rohkem sarnased äh, personali omadele, alalise personali omadele. pärast nõukogu otsust saavad äh, vabakutselised tõlgid maksta makse ühendusele, mitte oma kodumaale, kui nad on töötanud Euroopa institutsioonidele artikkel üheksakümmend äh, teiste, teise, teist tüüpi personali öö, äh, värbamise kohta kehtib ka vabakutselistele tõlkidele. seega see kuuskümmend viis eluaastat puudutab kõiki inimesi, kes töötavad institutsioonidele, olgu nad siis ametnik, alalised ametnikud või vabakutselised või ajutiste lepingutega. see puudutab ka assistente, pärast hiljutisi õigusakte. see reegel rakendati vabakutselistele tõlkidele nii komisjoni kui parlamendi poolt kahe tuhandendast kahe tuhande neljanda aastani, pärast Euroopa, äh, pärast esimese astme kohtu otsust kahe tuhande neljandal aastal, mis ütles, et üle kuuekümne viie aasta vanuste vabakutseliste mittevärbamine on nende õiguste rikkumine oleme me selle õigusakti tagasi võtnud, aga pärast äh, apellatsiooni võttis kohus oma otsuse tagasi. sellest tulenevalt hak-, hakkas komisjon tegutsema eda-, edasi nagu varem. kuna kohus tegi oma otsuse, arvame me, et endised reeglid kehtivad ning me peame täitma nõukogu kahe tuhandenda aasta määruse reegleid ning me ei saa värvata vanemaid inimesi kui kuuekümne viie aastaseid. mis puudutab äh, seda, et äh, vabakutselisi tõlke tuleb värvata vastavalt vajadusele, on ju tõlketeenuse üks nurgakive tavateenust pakuvad äh, ametnikud, tõlgid ning äh, kriisiolukorras tuuakse sisse vabakutselised. ning see süsteem võimaldab äh, institutsioonidel pakkuda tõlgelt vastavalt vajadusele. tänu sellele on edukas olnud ka viimane laienemisvoor ning on kokkuhoid, kontrolli all hoitud ka äh, kulusid, samuti öö, öö, makstakse noorte tõlkide koolitamise eest ma tahaksin tänada parlamenti ning eriti asepresident Martinesit äh, koostöö eest ning minu eelkäija volinik Olbarniga sidet hoidmise eest, suur tänu. suur tänu, volinik, suur tänu, härra Martines, härra Martines, soovite veel sõna? suur tänu, president mul ei olnud äh, enne piisavalt aega rääkida seda, mida ma tahtsin. ma tahan äh, tänada komisjoni, sest tõepoolest äh, komi-, nii volinik Olban kui praegune volinik on olnud meie väga head sõbrad, aga siiski praegusel hetkel volinik ei vastanud sellele, mida ma ütlesin ombudsmani kohta. nagu volinik kahtlemata teab, on ombudsman tulnud välja Eh, konkreetsete mm, ettekirjutustega ja paistab, et komisjon seda täielikult ignoreerib. aga kõik see informatsioon, mis minuni jõudis, tegelikult toetab meie positsiooni, toetab ombudsmani positsiooni. seega eh, meile ei ole öeldud, kas ombudsman eh, palus eh, reeglite muutmist ja tegelikult meil ei ole praegu sõnaselgelt öeldud, kas komisjon jälgib ombudsmani eh, soovitusi, kas eh, tõepoolest järgitakse neid palveid, mis on tulnud parlamendist. ainukene asi, mida ma teile nüüd praegusel hetkel öelda saan, on see, et ma edastan info volinik Olbanile ja me tõepoolest arvestame kõike seda, mida te ütlesite väga tõsiselt ja ma püüan vastata nendele küsimustele, mida te viimasena tõstatasite. suur tänu, sellega on meie arutelu lõppunud, ma tänan volinikku, ma tänan kolleege, ma tänan ka eh, tõlke, ükstaskõik, mis nende vanus ka ei oleks. Eh, istung on lõppenud täna õhtuks, jätkame homme